istung on alanud. üheteistkümnenda märtsi äh, istungjärgu protokoll ja seal vastu võetud tekstid on teile kättesaadavad. kui kellelgi midagi vastu sellele ei ole, siis äh, võetakse need vastu. ma annaksin teile teada, et